raportööri valmimise eest, ootan rõõmuga meie järgnevaid arutelusid järgnevate kuude ja aastate jooksul. suur tänu, härra volinik. ja nüüd anname sõna kolmele raportöörile, kõigile kaheks minutiks, kõigepealt Rosa Ifi. Merci, euh, Monsieur le Président. Nous avons